okei okay., good morning. tere hommikust, kolleegid. härra esimees palus minul tänast hääletussessiooni juhatada, kuivõrd härra Puusekil on üks teine väga oluline kohtumine ja ma loodan, et kannatate siis välja selle osa koos minuga. Obviously I lack Buzek's loomulikult, äh, nagu ma aru saan, minul härra Puuseki autoriteeti teie silmis ei ole. Good now <clears throat> as Mr Puusek always kuivõrd härra Puusek äh, sunnib alati peale ühe kontrollhääletuse, allutan ka mina teid sellele ja paluksin siis äh, kontrollhääletuseks panna sisse hääletuskaardid hääletusmasinatesse. ja minu küsimus teile, mille osas siis hääletage kas te arvate, et president Trump on eh, oma ametiaja esimestel nädalatel tööga hästi hakkama saanud? hääletus avatud. The vote is open hmm?. hääletus avatud. The vote is not open. The vote is open. Forty two voted ah.. Vote is closed. The vote is closed. hääletus on lõppenud taevake, üksteist inimest arvab, et on hästi saanud hakkama. <laughs> järgmine küsimus, kes hääletas jaatavalt, härra Pütikofer? <clears throat> Is... niisiis, hakkame hääletama. kõigepealt eh, Miia Petra Kumbula-Natri raport rändluse hulgiturgude eeskirjade kohta. elektrooniline hääletus. hääletus avatud. hääletus lõppenud. siiski veel hääletus avatud. Yes. <laughs> And did you vote in favor? Yes? Okay. <laughs> okay, the vote is closed. hääletus lõppenud. nelikümmend seitse poolt, üks vastu, kolm erapooletut, õnnitlused proua Kumbulale. ja nüüd läheme edasi, järgmine hääletus. Euroopa Liidu e-valitsuse tegevuskava arvamuse koostajaks on Angeelika Mlinar ja hääletus avatud, ei siiski käe tõstmisega hääletus, kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, samuti vastu võetud, muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksateist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, vastu, e, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viiskümmend üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromissmuudatusettepanek kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend seitse, siia on esitatud suuline muudatusettepanek, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame elektrooniliselt, lõpphääletus, hääletus on avatud. hääletus on lõppenud nelikümmend kolm poolthäält, üks vastuhääl, kuus erapooletut. õnnitlused raportöörile ja sellega on hääletuste osa lõppenud. <clears throat> okei, now I get to the Läheme nüüd siis edasi. järgmisena päevakorrapunkt number kümme, hoonete energiatõhusus ja ütleksin nii palju, et kolmekümnendal novembril esitas komisjon puhta energia paketi, sealhulgas kaheksa seadusandlikku ettepanekut, mis puudutavad energiatõhusust, taastuvaid äh, energiaid, energiaturgude kujundamist, energiatarnekindlust ja Energialiidu haldusreegleid. tänasel kohtumisel äh, Äh, hakkab siis ITRE pihta selle seadusandliku paketi aruteluga ja võtame kõigepealt ette kaks ettepanekut. esmalt arvamuste vahetus äh, direktiivi ümbersõnastamise kohta, mis puudutab hoonete energiatõhusust, nimelt Bernd Benson on äh, meie raportöör ja pärast räägime siis taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamisest, mis on samuti direktiivi ettepanek, see on Blanco Lo-, Blanco Lopesi raportöör ja ülejäänud osad paketist tulevad arutelule meie märtsi ja aprillikuistel kohtumistel. me oleme ette näinud tunni selleks aruteluks ja tahaksin kõigepealt anda sõna härra Bensonile, kes äh, tutvustab siis meile oma ettepanekut selle direktiivi ümbersõnastamise kohta. puudutab siis, nagu öeldi, hoonete energiatõhusust ja härra Benson, teil on viis minutit kõneaega suur tänu, äh, härra esimees, kõigepealt ma tahaksin komisjoni tänada suurepärase ja väga põhjaliku ettepaneku eest, mis puudutab uut hoonete energiatõhususe äh, direktiivi. meie seisukohad on alles välja kujunemisel ja ma tahaksin kindlasti ära kuulata suure tähelepanuga variraportööride, minu kolleegide seisukohad. aga ümbersõnastamise eesmärgid on väga selged kui hooned on energiatõhusamad, läheb, lähevad energiaarved väiksemaks Euroopa kodanike jaoks, CO2 heitkogused vähenevad ja seega on Euroopa vähem sõltuv impordist ja on jätkusuutlikum meie poliitika miljard eurot iga päev äh, kulutame me energia importimiseks, eriti Putinilt. ja kui äh, me oleme äh, energiatõhususe taganud, siis me oleme ka geopoliitilises mastaabis paremas olukorras hoonete renoveerimine toob kaasa ka majanduskasvu ja töökohti Euroopas, eriti VKE-dele on see väga kasulik, seega tuleks need asjad õigesti paika saada. mina tahaksin keskenduda kolmele punktile, mis minu meelest on ära teeninud eraldi tähelepanu. kõigepealt pikaajalised äh, plaanid, teiseks äh, finantsvahendite tagamine ning kolmandaks äh, tulevikus ka vastupidavad otsused. kõigepealt pikaajaline planeerimine, see on väga oluline strateegia ja selleks, et Euroopa kliima ja energia eesmärgid saavutada aastaks kaks tuhat viisteist, peab hoonete sektor ka rohkem panustama. ja seega on komisjon ära teeninud minu täie toetuse, kui nende eesmärgiks on tõesti pikaajalised hoonete renoveerimise kavad tuua sisse pikaajalistesse keskkonnakavadesse ja me peame liikmesriike kohustama võtma endale mõõdetavaid äh, kohustusi, muidugi arvestades lähimuspõhimõtteid. loomulikult peame me ka uusi, seda nõudma ka uutelt äh, elamutelt, mida ehitatakse või hoonetelt. ma tunnen loomulikult äh, kaastunnet nende inimeste suhtes, kes, kelle elektrihinnad on väga kõrged, aga see ei peaks olema ainus põhjus, miks hooneid parandada Äh, tegelikult üsna tihti ka minu kodu liikmesriigis ei ole elektri hind peamine elektriarve osa, vaid nimelt palju on seal ka makse ja riigilõive sees ja ärgem unustagem, üsna tihti äh, on äh, kõrged elektrihinnad sõltuvuses liikmesriigi sotsiaal- ja maksupoliitikatest. aga ma toetan komisjoni ettepanekut äh, hoonete renoveerimisele kaasa aidata investeerimisplaanide puhul pikaajaline strateegia on minu meelest täiesti õige lähenemine. minu jaoks, raportööri jaoks on oluline see, et direktiivi visioon oleks õigesti paigas. ma oleksin huvitatud ambitsioonikamast lähenemisest äh, näiteks äh, erarahastamise osas, era Äh, rahad peavad tulema samuti sellele turule, see on võimalik ainult siis, kui me aktiveerime mõned suuremad pensionifondid ja finantsinstitutsioonid. kui me aga me ei peaks äh, tegema raha kasutamist ka liiga koormavaks, et äh, asjad jääksid, et oleks ka realiseeritavad, näiteks toodete, vabandust, dokumentide küsimus ja paberimajanduse küsimus näiteks uued IPC-d, eh, mis tuleks praeguse ettepaneku kohaselt enne renoveerimist koostada, see on väga kallis ja ilmselt jääksid mõned väiksemad eh, plaanid eh, täitmata. tuleksin kolmanda punkti juurde, mis puud-, see puudutab siis tulevikus vastupidavaid lahendusi, me oleme kõik nõus ilmselt sellega, et transpordisektor peab omalt poolt andma rohkem, rohkem süsiniku äh, Äh, kasutamise vähendamisesse ja seega minu meelest see ette, et tagatakse korralik taristus ja e-mobiilsus on suurepärane algatus. samas äh, me peame tagama selle, et meie direktiiv ka ajas on püsiv ja seega me peaksime leidma sellise võimaluse, et me avame potentsiaali, aga ei pidurda äh, tehnoloogia arengut. veelgi enam, ma toetan kõiki jõupingutusi, millega tahetakse IKT osa suurendada hoonetes. me tahame leevendada halduskoormat ja pakume alternatiivseid lahendusi regulaarsetele inspektsioonidele ja tahame ka siis äh, nutilahenduste integraatori välja arendada. on terve rida teisigi punkte, millest äh, tuleks rääkida arutelude jooksul, kuid ootan huviga koostööd variraportööridega, tahan kõikide teie seisukohti, seisukohad ära kuulata ja selle osas, mille komisjon on välja pakkunud, äh, tehkem nii, et äh, energiaarved äh, oleksid väiksemad, et keskkond oleks kaitstud ja et meie energia, energeetikakavad oleksid tulevikus püsivamad. suur tänu, ütleb härra esimees, suur tänu, et ka kõneajast kinni pidasite. sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Kumbula-Natri kaheks minutiks. suur tänu, äh, seekord räägiksin emakeeles ehk soome keeles, ütleb kõneleja. nagu raportöör juba ütles, Äh, on siin täiesti suur potentsiaal majanduskasvu ja töökohtade loomiseks äh, hoonete äh, energiatõhususeks Äh, muutmisel ja see on kindlasti ka ehitussektori jaoks väga oluline küsimus ja, ja loomulikult ka oskuste suurendamine ähm, äh, keskkonnasõbralike hoonete loomisel. Ähm, me tea, me peame tagama selle, et renoveerimise korras äh, on need lahendused ka keskkonnasõbralikud. ma tahaksin meelde tuletada seda, et energiatõhus hoone, elamu on kaasaegsem ja mugavam toon äh, uudiseid Barcelonast, kus ma olin eile mobiilse maailma kongressil ja seal oli väga palju selliseid ettekandeid, mis puudutasid nii-öelda nutikaid kodusid äh, lähevad selle kontseptsiooni alla ja meie direktiiv annab suurepärase võimaluse ka seda kontseptsiooni Euroopas adendada ja väga paljud äh, näiteks telekommunikatsiooniettevõtted või energiaettevõtted või teised teenuste pakkujad on juba selliseid ähm, Äh, ettepa-, ettepanekuid ka teinud, nii et me ei räägi ainult enam maja seinadest, vaid ka sellest, mis seal majas on sees. ma toetan raportööri seisukohti ja neid punkte, mida ta peab oluliseks, ka mina pean neid oluliseks meie fraktsiooni nimel, aga ma ütleksin, et väga oluline on see, et eh, energia eh, ostujõu küsimus tuleks samuti arvesse võtta, need inimesed eh, kaasata, kelle ostujõud ei käi üle energiahindadest ja energiavaesus kui selline selles osas, mida tuleks ette võtta. jah, sotsiaalsed äh, tugisüsteemid on erinevad liikmesriikides ja olukorrad on ka erinevad üldisemalt, aga väga oluline on see, et äh, uute hoonete jaoks jah, raha jätkub, aga need on ju peaasjalikult mõeldud siiski kallima, äh, vabandust, need hooned on kallimad ja rikkamale elanikkonnale äh, taskukohased, aga oluline on see, et ka näiteks rendipinnad, mida tihti rendivad siis just keskkonnavaesemad Eh, kihid oleksid samuti renoveeritud ja toetan muidugi ka igasuguseid nutilahendusi. järgmine kõneleja praegu, esimees rääkis ilma mikrofonita. suur tänu. Eh, ma saan ainult nõustuda sellega, et eh, meil on võimalus valla päästa tohutu potentsiaal, säästes energiat. nelikümmend protsenti elektri ähm, tootmisest ja äh, nüüd äh, me peaksime püüdlema ka selle poole, et me vähendaksime energiatarbimist. selles valdkonnas soovitatakse regulatsioone muuta Äh, ja nõuda, et hooneid ajakohastataks. dokumendis on äh, pakutud välja erinevaid lähenemisi ja äh, öeldud, et uued lahendused aitavad pikemas perspektiivis ehitiste energiatõhusust tõsta oluline on automaatsete nutisüsteemide kasutuselevõtt hoonetes samuti tuleks motiveerida elektri kasutust transpordis. me tahaksime loomulikult energiatõhusust tõsta, aga nendest ettepanekutest ei piisa, me peame ehm, isegi kaaluma mõnikord liberaliseerimist. see, mis meil praegu olemas on, ei anna tulemusi. näiteks kaks ähm, boilerite, soojaveeboilerite puhul süsteem ei ole toiminud. arvan, et sätted, mis puudutavad elektromobiilsust, äh, võivad teatud hirmu tekitada. elumajades tuleb elektrisõlmi kohandada uutele nõudmistele, üks kümnest läheb renoveerimisele, ma arvan, et selline nõudmine on väga range. minu argumendid on järgmised. töö on väga kallis, investeerimine on, investeeringute vajadused on tohutud ja lisaks peame arvestama ka mittelumajade kaasajastamisega infrastruktuuri tuleb seetõttu äh, ratsionaalselt planeerida ja selles kontekstis peab arvestama ka võimaliku turuküllastusega. liikmesriikide spetsiifikat tuleb arvestada. Uh, järgmine kõneleja, palun. kõigepealt äh, suur tänu ra-, raportöörile selle eest, ta võttis ühendust variraportööriga, kuulas ära meie ettepanekuid ja soovitusi. Äh, nii nagu siin juba on äh, räägitud renoveerimisest, siis äh, tõesti, uuendamine on tohutu probleem, aga renovatsiooni take, tak-, takistab mitu tegurit. esiteks haldusbarjäärid Äh, haldustõkked on tekitanud liikmesriikides äh, nii väikeettevõtjatele kui ka kodanikele takistusi, kui nad on soovinud hooneid uuendada. Äh, samuti tuleb mõelda sellele, kuidas teha finantseerimine ligipääsetavaks. et omavalitsuste rahastamisvõimalused ja ka kodanike informeerimine on väga erinev seetõttu tuleks mõelda mingisuguse one-stop shop ühe akna süsteemile, eh, mis eh, looks tingimused, ühesugused tingimused kõigile ja tõstaks eh, ehituse tõhusust. ma arvan ka, et tuleks kaaluda, kuidas projekte hinnatakse, kuidas antakse välja energiatõhususe tunnistusi ja milliseid võimalusi meil veel oleks energiatõhususe tõstmiseks selle teemaga on seotud mitu küsimust, näiteks millised on meie elektrisüsteemid üleüldse? kõige tõhusamad ja kulutõhusamad süsteemid on need süsteemid, mis on terviklikud, kus arvestatakse kõikide võimaluste kasutamisega ja sünergia tekkega ehitised on äh, hea näide, me äh, ei vaata ju ainult elektrikasutust, aga seda ka, kuidas tehnoloogiat on rakendatud nii hoonete sees kui ka väljaspool, tekitades sünergia, äh, andes tulemuseks energiatõhususe ja andes võimalusi ka ettevõtlusele ja töökohtadele. nüüd Äh, arukas, roheline ja kulutõhus energialiit on meie eesmärk, seega ootan suure huviga edasist koostööd, tänan. suur aitäh, härra Peterson, härra Turmes, kes asendab, asendab kolleegi või on kolleeg siiski kohale jõudnud, härra Marcelis tegelikult asendab härra Turmest, niimoodi on. suur tänu. niisiis. me räägime täna siin põhinõudmistest, mida me alati oleme kaitsnud, põhimõtteliselt tuleb äh, väga hoolikalt jälgida, kuidas äh, uut kokkulepet rakendada äh, poolteist aastat tagasi astutud samm oli väga julge ja me peame jätkuvalt olema ambitsioonikad, kui me tahaksime oma ühe koma viie kraadist Äh, eesmärgi säilitada. nüüd äh, praeguse reformi keskmes on energia tarbimine. hooneid ei tuleks vaadelda isoleeritult, tuleb mõelda muidugi hoonetele, ehitistele, aga seda ka, kuidas nad on asetunud ökosüsteemi äh, ähm, milline on üldine linna äh, struktuur, linna ülesehitus, kuidas on hooned ühendatud, milline see süsteem terviklikuna välja näeb? me oleme rääkinud, et äh, kõike saab lahendada tehnoloogia kaudu, jah, äh, tehnoloogia aitab meid, aga meil on olemas mitte ainult kõrgtehnoloogilised, vaid ka lihtsad tavalahendused, mis annavad häid tulemusi näiteks nende kadude jaoks, kus, kus ei ole nii palju raha saadaval, et mida, mingit kõrgtehnoloogilist lahendust kasutada. seda tuleks arvestada. nii, et meil oleks selline tervikpilt ja tehnoloogia elutsükkel oleks ka eh, põhjalikult läbi analüüsitud mõtleme, kuidas eh, koostööd teha, kuidas tehakse koostööd elamukooperatiivides, kuidas elektritootmises kooperatiivselt koostööd teha. inimesed on valmis äh, energiatõhusatesse hoonetesse ehitama või investeerima ja me peaksime sellele keskenduma oma reformis. tänan. suur aitäh ja nüüd kaks minutit kuu esindajale. härra Sirikiotis, palun. suur tänu esimees, kolleegid, meie eesmärk on energia, hoonete energiatõhususe tõstmine ja see on väga tähtis, see on meie ühiskonnale tähtis, kui me soovime tõesti äh, integreeritud programmiga edasi minna. QNGL äh, fraktsiooni jaoks on see oluline prioriteet, me tahaksime energiatõhusust, efektiivsust hoonetes tõsta, esiteks keskkonna äh, huvides, aga ka selleks, et meie kodaniku el-, elukeskkonna tervislikumaks muuta. energiavaesus Äh, on midagi, mille vastu tuleb võidelda tõhusalt, aga mitte nii, nagu komisjon seda soovitanud. energiavaesusega võitlemine tähendab sotsiaalpoliitika edendamist eh, nii, et ühiskonnas oleks tagatud eh, tasakaal, sotsiaalne tasakaal ja energia peaks olema meie eh, ühishuvi toode. nüüd siin on räägitud energia hinnast Äh, majapidamistele kakskümmend kolm miljonit kodanikku elab praegu energiavaesuses Euroopa Liidus. aga komisjoni äh, mõtteviis äh, on suunatud sellele, et toetatakse ainult nutihoonet ehitamist kasutatakse äh, avaliku sektori raha selleks, et toetada erasektori raha. Ehm, kõigile kodanikele ei ole see sugugi taskukohane. praegu jääb ebaselgeks, kuhu tegelikult investeeringud suunatakse kas sinna, kuhu kodanikud soovivad või äh, investeeritakse sinna, kus keegi saab lihtsalt äh, tulu teenida ja kasumit kokku kraapida me peame ulatuma ka kõige vaesemate, kõige viletsamateni, eh, sinna, kus on vilets infrastruktuur ja kus on tõeline vajadus energiatõhususe muutmise järele. suur tänu ja härra Tamburano, palun. suur tänu me toetame seda ettepanekut kahel käel, eriti eh, kui ühendada see veel eh, ehitiste renoveerimisega. peab tunnistama, et tuleb leida vajalik ähm, sünergia. renoveerimine, uuendamine ning energiatõhususe tõstmine, efektiivsuse tõstmine, need küsimused on arenenud edasi väga-väga aeglaselt, need tuleb järele mõelda, mida, eh, mida teha selleks, et tõesti kasu saada positiivsetest arengutest. elektrimobiilsus, me oleme selle poolt, tuleb arvestada selle kümneprotsendise laega, mis me oleme endale seadnud ja tõesti küsida, et kas, kas see aitab meid kolmkümmend tuhat eurot näiteks ühe majapidamise jaoks on tohutu suur samm äh,, summa, tuleb mõelda, kuidas finantseerimine ligipääsetavaks muuta, kuidas äh, vähendada kulusid, kuidas äh, parandada äh, niisugust elektrijaotust, kuidas äh, nutitehnoloogiad linnadesse, äh, linnastruktuuridesse integreerida ja ja kuidas elamurajoonides energiatõhusust tõsta. energiatõhususe paketi puhul tuleb vaadelda seda äh, teemat äh, laiemas kontekstis äh, tuleb, seda teemat tuleb võtta tõsiselt nii riigi tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil iga megavati optimaalne tootmine on väga tähtis ja äh, tuleb analüüsida ka, milline, milline olukord on turgudel, mi-, mis, äh, mis staatus on monopolidel ja äh, kuidas nad turgu mõjutavad. suur aitäh, kas on veel kolleege, kes soovib sõna, igale saab anda ühe minuti. proua Greffin kõigepealt, palun suur tänu, äh, tegemist on äh, äärmiselt olulise teemaga, sest äh, energiatõhusus on nagu meie esimene kütus, kõige tähtsam kütus. aga ma olen natukene üllatunud, arvestades selle ülesande suurust, kui me räägime ehitiste renoveerimisest ja väga piiratud ette, komisjoni ettepanekust, kui me võrdleme neid. nüüd, kui kolleegid siin rääkisid, tähtis on nutiettevõt-, nutihoonetele ja energiatõhususele ja tarbimisel keskenduda ja ma toetan neid täiesti, aga äh, ma arvan ka seda, et me peaksime renoveerimisküsimuses olema ambitsioonikamad, es-, eriti äh, nende inimeste puhul, kes kõige äh, vähem energiatõhusates majades elavad ja kes on kõige viletsamas olukorras, seetõttu peaks meil olema konkreetne eesmärk just sotsiaalmajadele, renditud äh, maja, äh, rendi, palju renditavatele majadele. renoveerimine on kahtlemata äh, võimalus anda kodanikele endile hoovad selleks, et kohalikku majandust turgutada, ise käed külge panna renoveerimisele ehm, kujutame ette, kolm miljonit äh, ehitist tuleks vähemalt renoveerida, seitse miljonit inimest aga saab sellega vaesusest, energiavaesusest välja. järgmine kõneleja, palun. minul on mõned poliitilised märkused, äh, nagu siin äh, raportöör oma sissejuhatuses väga õigesti märkis ja ma nõustun temaga, et see ei ole mitte ainult äärmiselt oluline teema ja toimik, vaid ka oluline äh, sellepärast, et meil on Pariisi kohustusi vaja täita, kuidas siis nüüd rõhutada seda kõike, ega me ei saa siit ühte elementi välja võtta, vaatame seda eh, mm, eh, laiemas kontekstis, transport, kasvuhoonegaasid, süsinikukvoodid, eh, komisjonil peaks olema selline selgem, selgem pilt olukorrast, mitte ainult me ei pea mitte ainult ühele aspektile keskenduma. ja veel, väga palju tuleks mõelda energiatõhususele nii, et see äh, looks, aitaks luua töökohti, aitaks vaesusest, energiavaesusest kodanikel välja tulla. see on oluline. suur aitäh, härra Kelly, palun suur aitäh, kõigepealt mul on väga hea meel, et härra Benson on raportöör, ta ei ole mitte ainult äh, autoriteet äh, sellel alal, vaid ka on ise äh, eeskujuks teistele, ta on oma maja renoveerinud ka vastavalt kõige kõrgematele standarditele, see on väga energiatõhusav. mina tahaksin rääkida siin pigem haridusest. olen pärit Iirimaalt, kannatasime siin hiljuti kinnisvaramulli pärast, ja äh, selle jooksul ehitati väga palju halvakvaliteedilisi hooneid. ma ei taha seda veel uuesti läbi elada, tuleb teha nii, et äh, need, kes ehitavad, on kvalifitseeritud. ehitustöölised, äh, torumehed, müüriladujad, kõik seetõttu on oluline kaasata eksperte, äh, mingisugusest ekspertplaanist iseenesest ja nutitehnoloogiast ei piisa, seetõttu äh, tuleb tähelepanu pöörata ka nendele, kes tegelikult ehitisi renoveerivad, et nad oleksid kvalifitseeritud töötajad. suur tänu, järgmine kõneleja. suur aitäh teile. kui me räägime talvepaketist, siis järjest selgemaks äh, saab see, et läbirääkimised muutuvad järk-järgult keerulisemaks ja seda oli ka nõukogus näha eile. liikmesriigid üldiselt toevatavad seda paketti, aga me ei pea mitte ainult äh, suurtele küsimustele tähelepanu pöörama, vaid arvestama ka detailidega. kui nüüd nõukogu jalgu järele veab ja ei soovi otsuseid vastu võtta, siis mida teha direktiiviga? tuleb äh, praegust sõnastust ilmselt muuta aga äh, probleeme äh, on veel mitmeid.

peaaegu null tarbimisega, energiatarbimisega hoone definitsioon ei ole veel selge, see on puudu. ma arvan, et me peaksime mingisugused ühtlustatud nõudmised paika panema liidu tasandil. direktiivis on ka näiteks selline es-, esialgne artikkel neli äh, varasemates tekti-, tekstides, mis puudutab energiatõhusust, muidugi äh, energiatõhusust tule, selle saavutamist tuleb rahastada, aga see ei tohiks kehtida mitte ainult avalikele hoonetele, vaid ka erasektori hoonetele, eramajadele. härra Kolitšek, palun. aitäh teile. ma tahaksin härra Pohhet täiendada. ühiskondlikud hooned ja sotsiaalmajad peaksid olema meie eritähelepanu all, aga me ei, siin ei, ei rää-, saa rääkida ainult isoleerimisest, vaid mõtlema ka, kuidas me saame päikese eest varjata eluruume päikese eest kaitsta, ka vari on hoonete puhul oluline, mõtlen siin e-, Euroopa lõunapoolsetele piirkondadele, samuti on oluline ventilatsioon, soojusventilatsioon on väga tähtsad, vastasel korral tekib hoonetes mikrokliima, mis on kahjulik inimestele, kes nendes hoonetes elavad. kui tegemist on täiesti õhukindlate vaakumisarnaste hoonetega, siis see ei ole tervisele hea meil on vaja ka äh, mingeid lihtsaid meetodeid, kuidas olukorda hinnata. kui me soovime isoleerida hooneid ja äh, kasutada selleks Euroopa toetusraha, äh, et vähendada energiavaesust, siis ähm, tuleb mõelda sellele, milline on energiale üldse ligipääs Äh, hoonete renoveerimisel on veel üks takistus, äh, mis sageli tuleb ette, nimelt kokkupuude muinsuskaitsega. Äh, ja veel üks asi, millest ma tahtsin rääkida, on lihtsalt tavaliste pistikute harmoneerimine, et igal pool saaks sarnaselt seadmeid kasutada. lõpuks härra Toormes, suur aitäh! Äh, aitäh, Bent, sinu sissejuhatuse eest. Äh, arvan, et pikaajaline planeerimine on väga oluline, sellepärast ongi see halduse õigustik ja praegune õigustik seotud. Äh, ja me peame seda teksti vaatlema nii, loeme selle läbi, vaatame, kas me saame kuidagi sotsiaalset aspekti pikama, pikemas perspektiivis tugevdama kui me vaatame, mis paljudes riikides sel talvel toimus äh,, linnades oli äh, sudu küt-, köetakse tohutult, reostatakse õhku lihtsalt sellepärast, et ehitised ei ole piisavalt isoleeritud. nüüd, Bent, ma tahaksin rääkida veel nafta ja gaasi hindadest. meil ei ole nende suhtes veel lahendust. Äh, prognoosid ütlevad, et hinnad on madalad ja jäävad veel energiatõhususe äh, tõstmise tõttu madalaks. Äh, jäävad madalaks ka edaspidi, aga kuidas siis äh, nagu äh, ettevõtlust õigustada, kui me tahame kaasata erasektori raha ja äh, gaas ja äh,, ja nafta on jätkuvalt odavad. meil on vaja ikkagi ka avaliku sektori raha äh, lisaks erasektorile selleks, et tekiks finantsvõimendus. ja ma arvangi, et osa meie tööst peaks olema pühendatud sellele, et välja selgitada, kuidas ühi-, avaliku sektori raha parimal võimalikul viisil ära kasutada. kui praegu CO2 hind on madal ja ka gaasi hind on madal, siis ei ole tegelikult mingeid äh, selliseid ärimudeleid võimalik luua, et ainult erainvesteeringul äh, eluinvesteeringutel maju renoveerida. suur aitäh, härra Blanco Lopes, palun. suur aitäh. energiatõhusus hoonetes on eluliselt tähtis, kui me räägime süsinikusisalduse vähendamisest meie majanduses. suurtarbijad saavad Euroopa Liidus kasumlikult kokku hoida aga viis protsenti ehitistest ei ole üleüldse energiatõhusad, meil on suur probleem olemasolevate hoonete renoveerimisega. me teame, et energia kokkuhoid ja äh, renoveerimine on tegelikult täiesti äh, teostatavad, ei ole sugugi kulukad, liiga kulukad äh,. selles sektoris on võimalik ka töökohti luua, seega meil on võimalus, võimalus võidelda energiavaesusega kakskümmend kolm miljonit peret Euroopa Liidust kannatab veel praegugi energiavaesuse all ning meil on vaja energiatõhusust hoonetes tõsta, meil on vaja energiatõhususe tõstmise meetmeid kasumlikult täiustada. ja vaadelgem seda kui meile avanenud võimalust. suur aitäh, härra Spiraak, proua Spiraaki, palun suur aitäh! mul on ka väga hea meel, et härra Benson on raportööriks valitud, sest äh, tema enda nutimaja on heaks eeskujuks. aga meil on vaja sildu ehitada niisuguste nutikate, väga heade hoonete ja vanade ajast ja arust hoonete vahel Thessalonikis olen ma ise töötanud selle nimel, et teemat edasi arendada. suur osa elanikkonnast elab täies energiavaesuses hoonetes, mis ei ole energiatõhusad. ja me peame mõistma, et energiavaesus on täiesti väljakannatamatu kodanike jaoks. meil on vaja nüüd leida rahastamisplatvorm Äh, ja kasutada ära näiteks EFSit ja muid fonde, e, erasektori vahendeid, ühendades siis avaliku sektori ja erasektori vahendid, et teha seda, mida vaja. avalikkust tuleb ka teavitada sellest, et meil on võimalik saavutada e, käegakatsutavaid tulemusi kõigest sellest. suur aitäh teile! Sì, grazie Presidente. <clears throat> Non... Aitäh, esimees siin on puudutatud tervet rida asju, aga mulle tundub, et selle ettepaneku üks olulisemaid element on ka see, et meil oleks tegelikult tarvis lihtsustamist ja samuti direktiivi taas läbivaatamist, nii et asi ei ole niivõrd selles, missugused on need parameetrid, mida meil vaja on. üks on selge, hooned peavad olema energiatõhusad kuid on olemas mõningad piirid, mis siiamaani on olnud takistuseks ja nendest me peame lahti saama. mina teeksin ettepaneku, et selles esialgses tekstis me oleme, me peaksime olema ambitsioonikamad, meie poolt seatud eesmärgid peaksid olema ambitsioonikamad, kui me näiteks vaatame seda viite protsenti, see on täiesti ebapiisav, me peame selle näitaja oluliselt suuremaks kehtestama. samuti rakendusala tuleb laiendada, me peame rääkima siin nii ühiskondlikest hoonetest, eraisikutele kuulduvat, kuuluvatest hoonetest ja tervest reast igasugustest teistest hoonetest. see on minu arvates esmatähtis, et me tegelikult saavutaksime täieliku hoonete energiatõhususe kõikjal. aitäh! aitäh, härra Karins! suur tänu, see arutelu on väga huvitav ja mina tahan ühele praktilisele asjale tähelepanu juhtida. on täiesti ilmselge, et energiatõhusamad hooned omavad igasuguseid, igasuguseid häid omadusi, on keskkonnasõbralikumad ja nii edasi. aga meil on tegelikult tarvis pöörata tähelepanu erinevatele piirkondadele, näiteks näiteks äh, Balti riikidele, äh, Ida-Euroopa riikidele, kus on tohutus koguses hooneid, mis on ehitatud seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel ja seal ei ole praktiliselt mitte mingisugust soojusisolatsiooni. ning selleks, et me saaksime need hooned ümber ehist-, ehitada, soojustada, tekib probleem nimelt äh, nende tööde tegijate kvalifits-, kvalifikatsioon. esiteks hoone soojustamise puhul arvatakse ainult, et paneme natuke soojustust peale ja nii ongi, aga siis tekib see probleem, et õhk ei käi enam korralikult ringi, kui normaalset ventilatsioonisüsteemi ei ole, siis me teeme tegelikult hoonel selle soojustamisega rohkem kahju kui kasu ja see on kõige jubedam koht, kus elada. aga kui tuleb lisada veel ka äh, Mm, ventilatsioon, siis see muutub juba oluliselt kallimaks, kuid nendes riikides ei ole need sugugi mitte ühiskondlikud hooned, väga paljud inimesed elavad seal, vaesem elan-, vaesemad elanikkonnaliid on ostnud endale just nimelt sinna need hooned või korterid, tähendab. seega väga paljud inimesed elavad hoonetes, mis on väga halvasti soojustatud ja mis vajavad väga suuri investeeringuid, aga kust me selle jaoks raha saame? sest et me ei taha ju, et äh, nende hoonete üürid muutuksid liiga kõrgeks, see on teemal, millel tuleb kindlasti tähelepanu pöörata, aitäh. Äh, suur tänu ja ma olen ka iseennast kõnelejate nimekirja pannud, tahaksin härra Kelly märkusele reageerida. ta ütles, et härra Bensonil on suurepärane öö, äh, nutimaja, mis on väga heaks eeskujuks ma tahaksin teile meelde tuletada ja samuti äh, raportööridele äh, ja variraportööridele, et kõikides riikides on kõige suurem hoonete omanik valitsus ja mitte miski ei takista valitsust näidata üles head tahet. ja kui nüüd härra Karins puudutas neid hooneid, mis on kohutavas olukorras, siis väga sageli on need just nimelt ähm, valitsustele koonduvad, kuuluvad hooned ja väga sageli valitsusasutused lihtsalt jätavad tegemata selle, mida nad peaksid tegema ning mina soovitaksin, et raportöör pööraks tähelepanu sellele asjaolule, et Euroopa Liidus on siiamaani riik kõige suurem hoonete omanik. nii, ja nüüd palun härra Keerek. suur aitäh. kui me räägime hoonete energiatõhususest, siis tuleb meeles pidada, et et see on tegelikult kohalik probleem, sellepärast et kütet ei saa väga kaugelt kohale transportida. Euroopa on äärmiselt mitmekesine ka geograafilistelt tingimustelt. põhjas on võib-olla kakssada kilovatti tunnis vaja hoone soojustamiseks, aga lõunas piisab võib-olla kolmekümnest kilovatt-tunnist. seetõttu seetõttu oleks suur viga, kui me üritaksime mingi täiesti ühtse kogu Euroopas kehtiva süsteemi juurutada, sellepärast et see ei tööta mitte sugugi. ning teine märkus, mille soovisin teha, on nimelt see, et siin tegelikult seisab linnaplaneerijate ja arhitektide ees väga suur ülesanne. Neile peaks selle ülesande kätte andma. me peaksime oma loodustingimusi paremini ära kasutama, just neid, mis erinevates geograafilistes piirkondades valitsevad ja see oleks võib-olla mitte kõige tõhusam, kuid sellest kõige kiirem viis saavutada energiatõhusust. järgmine kõneleja, palun. kõik on rääkinud sellest, kui oluline on energiat säilitada ja kui kohutav see on, kui inimesed karja, kannatavad energia vaesuse all, tõsi ta on, aga kui me vaatame hooneid üldiselt, siis me üritame kogu aeg hoonete energiatõhusust parandada ja ehitajad peavad ehitama järjest kallimalt, üürihinnad muutuvad järjest kallimaks, inimesed, kes seda üüri maksta ei suuda, need lihtsalt ei saa neid äh, hooneid endale samas aga kui keegi ei maksa neid kalleid üüre, siis keegi ei hakka uusi hooneid ehitama. seda me tegelikult juba näeme väga paljudes linnades, enam ei ehitata piisavalt sellepärast, et rendipinnad muutuvad nii kohutavalt kalliks. me peaksime ka mõtlema sellele, et kas me niisuguse lähenemisega mitte lõpuks ei saavuta täiesti vastupidist, kui ehituskulud on nii kõrged, et inimesed ei saa endale enam neid kortereid lubada, taga, tavalised inimesed, ma mõtlen siis, no palju õnne, aga mis me teeme siis? me saavutame ju täiesti vastupidise sellele, mida me soovime, head kavatsused, aga ei tule nii hästi välja. härra Nika, palun. suur aitäh, esimees, mina tahaksin ühe märkuse ainult teha. minu arvates on tarvis kasutusele võtta Euroopa poliitikate kohustuslik element. väga paljudes idapoolsetes riikides on hiiglaslikud kortermajad, ühes majas on kuskil viiskümmend kuni sada korterit ja selleks, et neid maju ümber ehitada, kusjuures äh, rahalised vahendid on regionaal- arengufondidest äh, Regio peadirektoraadist isegi saadaval aga niisugused tingimused ei luba kohalikel omavalitsustel tagada seda, e, e, e, et eraisikud saaksid, saaksid toetust nendest investe-, investeeringufondidest, kui üks sellest suurest korteriühistust on vastu niisugusele plaanile, et sealt raha võtta, siis ei ole võimalik neid hooneid äh, Äh, renoveerida ja soojustada ja niisuguseid algatusi tihtipeale takistavad ka bürokraatlikud otsused, mille põhjustest on väga raske aru saada äh, põhimõtteliselt on olukord niisugune, et Euroopa Liidu toetusrahad on olemas, aga neid ei saa miskipärast kasutada ja lõppkokkuvõttes ei ole meil energiatõhusaid hooneid. suur tänu, proua Andrika. kas veel keegi soovib sõna sellel teemal? tundub, et ei ole sellisel juhul ma tänaksin teid, suurepärane saksa distsipliin on toiminud ja nüüd ma pöördun Energia peadirektoraadist härra Watsoni poole. Äh, suur aitäh, härra esimees, arutelu oli tõesti väga huvitav ja ma nüüd tuleksin tagasi mõningate märkuste juurde. esiteks, härra Bentsen, me tahaksime kuulda veel rohkem teiepoolseid ideid, kuidas õigusloome abil tagada juurdepääs erasektori rahastusvahenditele. ma tean, et üht-teist on võimalik teha ja on juba tehtud ja samuti, kuidas me äh, lock-in'i saadaksime ära hoida. me oleme täiesti ühte meelt teiega siinkohal, need kolleegid mis rääkisid sellest, et meil on tarvis pöörata tähelepanu oskustele ja kvalifikatsioonidele, olen absoluutselt nõus, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on meil vaja, vajalikke, äh, meil peavad olema need äh, kvaliteetsed töötajad tagatud, sest et mitte midagi ei ole teha, kui meil on küll pla-, plaan ja kavad, aga kedagi, kes need ellu viiks, ei ole. härra Tšesak, kes elektromobiilsuse kuludele tähelepanu juhtis, jah, me muidugi oleme mõelnud nende kulude peale kuskil kaheksa miljardit, see on muidugi täiesti suur summa, aga samas praegusel hetkel me hakkame, hakkame elektromobiilsuse juures peale kana ja muna probleemiga, me peame sellega tegelema ja praegusel hetkel oleme me seda meelt, et et see on kasulik investeering ja aitab meil pikas perspektiivis ikkagi täita terve rea eesmärke, mis me oleme endale seadnud, nii kulutõhusalt kui võimalik. härra Brennerson, mis puudutab one-stop shop'e, siis siin oleme me teiega absoluutselt ühel meelel, see on ka asi, mida me sooviksime kahe tuhande kahekümnendaks aastaks saavutada, me oleme otsinud ka rahastusplatvorme äh, liikmesriikide tasandil, aga kui see näide, mida te puudutasite äh, nagu on teie riigis toimunud, et mitmed eraettevõttel, erakapitalil põhinevad ettevõtted on tõesti rajanud suurepärased rahastusvahendid, siis on see kahtlemata asi, millega me peaksime tegelema ja teiste eeskuju võtma. nüüd härra Mastuletšiga oleme me nõus selles osas, et meil on tarvis laiemat ja ulatuslikumat süsteemi, et meil on tarvis hindamissüsteemi, mille põhjal me saame üldse otsustada, kas see hoone sobib sellesse süsteemi, kas hoone olemasolevaid infrastruktuure on võimalik uutega ühendada. me ei pööra tähelepanu ainult kõrgtehnoloogilistele lahendustele. näiteks hoone, millel on, millel on soojaveeboiler, mida on võimalik elektriga kütta kas siis, kui on väga päikesepaisteline või kui on võimalik saada tuuleenergiat, kõikidele nendele me pöörame tähelepanu. nüüd härra Siljo kittis ja küsimus, mis puudutas energiavaesust, üsna mitu teist sõnavõtjat ütlesid ka selle kohta mõne sõna. me arvame, et kõige sellega, mida me teeme, me toome tegelikult kasu ka madala sissetulekuga isikutele. kui üürnik üürib endale korteri, siis me peame teda ka teavitama hoone energiatõhususest ja energiatõhususklassist, mis võna-, võimaldab igal juhul inimestel otsustada, üür võib küll ju madal olla, aga kui kütmisele väga palju läheb, kulub tal raha, siis ta mõistab, et äh, ta ei soovi seda ning seeläbi me saame umbes kolm miljonit inimest, majapidamist energiavaesusest välja aidata, näiteks vahetades aknaraame, tagades parema soojustuse ja nii edasi, nii et minu arvates on kahtlemata väga oluline, et me selles suunas liigutaksime nüüd härra Tamburana ja härra Toomas, me oleme igati nõus teiega, et kõik need asjad on omavahel seotud, nii haldus kui võitlus täiendava mm, taastuvenergia kasutamise eest. asi ei ole mitte ainult selles, et me muudame hooned energiatõhusamaks, vaid me peame ka rohkem ja rohkem kasutusele võtma taastuvenergiat, me oleme nõus ka sellega, et pikaajalised plaanid on just täpselt see koht, kus me saame hoonete haldamisega seoseid luua, sest just siinkohal öeldakse, et kui ministeeriumid korraldavad oma pikaajalisi energia plaane, siis nad ei pruugi iga kord teada, missugune on see hoonete park, millega nad saavad arvestada, nii et see peab olema asi, millega saab arvestada. nüüd äh, järgmise kõnelejaga ma olen ka nõus, kes tõmbas äh, paralleele Pariisi kokkuleppega, Euroopa Liit peab jõudma ühisele kokkuleppele kuidas me kavatseme edasi liikuda pärast kahe tuhande kolmekümnendat aastat, seetõttu me peame tõesti kvantifitseerima, mida me praegu selles valdkonnas teeme. nüüd üks valdkond vastuseks härra Pookile on nimelt ettepaneku rakendusala laiendamine, selles osas me tahaksime teid hoiatada. me ei ole kõiki sätteid veel jõustanud ja me ei teinud ka ettepanekut energiatõhususe direktiivist artiklit viis, mis käsitleb ühiskondlike ja valitsushoonete tõhusust, võtta üle sellesse teksti, sellepärast et meile tundub, et me ei peaks praeguses tekstis toodud nõudeid siduma laiema äh, valitsuskohustustega. oluline on see, et me arutame ja teie nimetasite ka vajadust kokkuleppele jõuda nõukoguga ja seda, et nõukogu kuidagi venitab ja seetõttu oleks parem, kui me rakendusala ei laiendaks, sest muidu muutuvad arutelud veel pikemaks. nüüd äh, avaliku sektori raha kasutamine. tõsi, avaliku sektori rahaga saab üsna palju teha, aga ka ilma selleta äh, me peame üritama need takistused, mis ei lase praegusel hetkel avaliku sektori rahal sellesse sektorisse voolata ning äh, nutihoonete ja nutilahenduste osas peame me mm, äh, mingisuguse info saama, samuti on tarvis infot selle kohta, kui näiteks vahetada välja aknad, kui palju energiasäästu me sellega tegelikult saavutame. et see on asi ka, millele tuleb oluliselt olulist tähelepanu pöörata. härra Karins ja härra Nika, kes nimetasid suuri kortermaju, mis on eraomanduses, tõsi, niisuguste hoonetega on tõesti väga suuri probleeme ja need probleemid tekivad väga sageli just täpselt lepingulistest suhetest ja sellest, et kogu elanikkond ei ole nõus hoone renoveerimisega, aga on ka suurepäraseid näiteid, ma olen näinud neid Lätis ja Eestis, äh, kuidas niisuguste hoonete renoveerimiseks ikkagi lõpuks lahendused leitakse. Ehm, ning samuti see, mis on Leedus toimunud avaliku sektori hoonetega, nendelt on meil nii mõndagi õppida ning äh, lõpetuseks vastuseks härra Rileyle, me oleme seda meelt, et me peame loomulikult kuludele tähelepanu pöörama. kui me räägime uutest hoonetest, siis on näha, et äh, me oleme saavutanud üsna palju, eriti uusehitussektoris, tegelikult uusehitussektoris me jõuame juba sinnamaani, et majanduslikult kasulikum on esit-, on ehitada energiatõhus hoone. ma võiksin veel lõputult rääkida, aga ma ei tahaks äh, saadikute kõneaega ära võtta ning seetõttu ma lõpetan siinkohal, aitäh! aitäh, äärmiselt muljetavaldav oli äh, teie vastus, te suutsite peaaegu kõikidele küsimustele vastata ja nüüd ma annan taas sõna härra Bensonile järelduste tegemiseks. suur aitäh, esimees ja suur aitäh äh, kolleegide ja variraportööride panusele, kes selle dokumendiga töötasid uusi hooneid tuleb ainult poolteist protsenti igal aastal hoonete turule juurde, seetõttu me peame ikkagi pöörama tähelepanu olemasolevale hoonepargile. pikaajalised plaanid liikmesriikides on ka selles küsimuses väga olulise tähtsusega. üsna mitu kolleegi nimetas energiavaesust ning ühiskondlike hoonete renoveerimise, samuti äh, sotsiaalmajade renoveerimise vajadust. üsna mitmed teie hulgast nimetasid seda, et kohalikud omavalitsused, kuid ka äh, riigiasutused omavad väga palju ebatõhusaid hooneid ja nendega tuleks midagi ette võtta. meil on siin erinevaid võimalusi äh, rahastamiseks, aga ma pean ikkagi ütlema, et äh, avaliku sektori raha ei suuda kõikidele probleemidele lahendust leida, seetõttu me peaksime pöörduma ka erasektori poole ja me peaksime tegema kõik, mis meie võimuses, et me saaksime kõrvaldada takistused erasektori rahastamise eest selles valdkonnas erinevate küt-, küttesüsteemide ere-, kasutamine on väga olulise tähtsusega, siin on terve rida muid olulisi asju, ma sooviksin tänada ka kõiki kolleege suurepärase koostöö eest ja ootan huviga eelseisvaid läbirääkimisi. suur aitäh, härra Benson ning nüüd me jõuame oma päevakorra järgmise punkti juurde, päevakorra punkt number üksteist, taastuvenergia kasutamise edendamine. ma tahaksin teile teada anda et selle arutelu jaoks on meil samuti ette nähtud üks tund, raportöör äh, vari- ja variraportöörid peavad selle aja jooksul sõna saama ning samuti peab selle aja jooksul toimuma arutelu. no nüüd ma annan härra Blanco Lopesele sõna viieks minutiks, palun. aitäh. komisjoni ettepanek annab meile võimaluse vaadata, missugused oleksid vajalikud kohandamised, mida vajab energiamaailm varasema ra-, määrusega võrreldes, meil on tarvis niisugust regula-, regulatiivraamistikku, mis võtaks arvesse selles valdkonnas toimivaid muudatusi, arvesse tuleb võtta ka seda, et Euroopa Liit on pühendunud kliimamuutusega võitlemisele ning see on ka üks vajalikumaid vahendeid selleks. taastuvenergia tur-, turg on olulise tähtsusega ettevõtetele, samuti töökohtade loomiseks. me ei saa lasta seda võimalust käest, me peame ära kasutama oma võtmerolli, mida me saame nende uute tehnoloogiate abil mängida, tööstusstruktuurid, professionaalsete kvalifikatsioonide olemasolu ja nii edasi. taastuv tehnoloogia ei ja selle kasutamine esirinnas ei tähenda mitte ainult majanduslikku kestlikkust, vaid see tähendab ka seda, et meil on hetkel suurepärane võimalus saada tegelikult ka odavat energiat ning selle olemasolu suurendab meie energia sõltumatust. puhtal, puhas energia on väga positiivne, me liigume siin õiges suunas, aga ma arvan, et me ei ole tegelikult siiamaani mitte piisavalt veel tegutsenud, sest et meie eesmärgid on äärmiselt ambitsioonikad. parlamendi eesmärgiks on kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks seatud eesmärkide täitmine ja samuti kahe tuhande viiekümnendaks aastaks seatud eesmärkide täitmine, aga tegelikult me peaksime veel kaugemale minema, kui need praegused eesmärgid meil on. me peame kahe tuhande viiekümnendaks aastaks jõudma äh, energiasektori süsinikusisalduse olulisele vähendamisele ja kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks on meil ette nähtud vähendada süsinikusisaldust kakskümmend seitse protsenti, selleni jõuame ilmselt suhteliselt äh, väikeste pingutustega, mistõttu võiksime olla veelgi ambitsioonikamad oma kahe tuhande viiekümnenda aasta eesmärkide püstitamisel. uus eesmärk, mis me oleme endale seadnud, see tuleks võtta arvesse riiklikul tasandil ja see peaks olema kohustuslik. me soovime niisuguse mulje jätta, me tahame, et taastuvenergiad oleksid järjest suurem osa meie energiaturul ning selle aluseks on talvepakett, kui me energiasegusse järjest enam ja enam taastuvenergiaid kaasame, on see väga olulise tähtsusega ret-, retroaktiivsed meetmed, mis on samuti välja toodud selles ettepanekus, on asjad, mida tuleb vaadata, sellepärast et need võivad avaldada negatiivset mõju. me peame tagama selle, et Euroopa oleks niisugune piirkond, mis teeb kõik selleks, et tagada energiatõhusust. nüüd veel üks ettepanek olulise tähtsusega võtmepunkt. tagada tarbijate osa, osalus, kodanike osalus. kodanikud on energiaturu olulise tähtsusega osa tulevikus ning erinevate vahendite kombineerimine, hinna määramised, tarbija võimalus valida ja nii edasi, see on kõik väga olulise tähtsusega. seetõttu me peame edendama nutikaid tooteid, mis võimaldavad ka klientidel seda teha et nad saavad niisugustele asjadele ligi läbi nutivõrgustike. nutivõrkude ja nutiseadmete kasutamine peaks tegelikult hõlbustama kogu seda protsessi, mis me oleme tuleviku energiaturu jaoks ette näinud. see on tarbijate esmane õigus ning selleks, et olla järjekindlad oma tegevuses, tuleks eemaldada igasugused takistused niisugustelt lähenemistelt. samuti me peaksime mõtlema taastuvenergiate kasutusele võtmisele transpordisektoris. Euroopa Liidu väga suur heitmekogus pärineb tegelikult transpordisektorist ning väga raske on nendega võidelda, kui me ei võta kasutusele spetsiaalseid meetodeid väga otsustavalt transpordisektoris. me peame samuti kaasama Euroopa Liidu kodanikud, et nad pühendaksid, pühendaksid ennast sellele ning lõpptulemuseks peaks olema selgemini mõistetav seadusandlus, majanduse dekarboniseerimine ja kui me oma tööga hästi hakkama saame, siis on tulemuseks puhtam ja odavam energia ning energia, mille tootmine loob juurde töökohti. meie ees seisab väga suur väljakutse, aga tegemist on väljakutsega, mis pakub meile ka võimalusi, suur tänu! suur tänu, nüüd Rahvapartei variraportöör härra Kelly, palun! suur tänu, härra esimees! kõigepealt ma tahaksin tervitada komisjoni ettepanekut vaadata üle taastuvate energiaallikate direktiiv ja siin on üsna palju olulisi ja häid elemente sees. ma ei lasku detailidesse ja räägiksin oma esialgsetest mõtetest, ei teegi võib-olla ettepanekuid veel, aga tõesti esimesed mõtteavaldused siis selle ümberstuse kohta heitkoguste eesmärgid Rää-, ilmselt räägitakse väga palju nüüd kahekümne seitsme protsendilisest välja pakutud piirmäärast, eesmärgist, vabandust. me peame aga meeles pidama seda, et parlament on mitu korda rõhunud sellele, et see eesmärk peaks olema kolmkümmend protsenti. on neid, kes arvavad, et see on liiga kõrge eesmärk, aga on ka neid, kes ütlevad, et see, sellest on vähe aga enamus on siin kojas toetanud kõrgemat eesmärki ja ma arvan, et meil on kohustus seega süüvida sellesse küsimusse ja vaadata, milline oleks kõige tõhusam lahendus. ja loomulikult tuleb detailselt läbi vaadata komisjoni uuringud, mis on siis selle kahekümne seitsme protsendilise ettepaneku taga mulle tundub, et taastuvate energiate äh, kulu äh, äh, tuuleenergia ja päikeseenergia hind on oluliselt kukkunud tänu uutele mudelitele ja me peame tagama selle, et meie seadusandlus oleks reaalsusega ühes sammus, me ei taha uute taastuvate energiaallikate ettevõtetele ju negatiivset sõnumit välja saata ja selge on see, et taastuva energiate osa kakskümmend neli koma kolm protsenti ei oleks võimalik aastaks kaks tuhat kolmkümmend, kui me oleksime jäänud vanade poliitikate juurde. ja kui see tõesti nii on et, et kakskümmend neli koma kolm protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend saavutatakse, siis see kakskümmend seitse protsenti on ikka üsna äh, vähene tõus. nüüd äh, taastuvate äh, energiakasutajate küsimuses olevad ettepanekud on väga head äh, me peame suurendama just nimelt maapiirkondades äh, rahva vastuvõttu ja suhtumist taastuvatesse energiaallikatesse, aga me peame olema väga ettevaatlikud samuti, meie eesmärgiks on õiglase energiasüsteemi hoidmine. taastuvad energiaallikad peavad äh, katma need kulud, mis nende äh, võrkude ülesehitamine maksma läheb näiteks ka reservsuutlikkuse tagamine. oluline on see, et elektrienerg ei, hind ei tõuseks äh, nende tarbijate jaoks, arvestades, et neid tarbijaid, kes kõikidest võimalustest kasu saavad, võivad, on väga vähe. nüüd taastuvenergiaga küte- ja jahutussüsteemid, ma olen ka nende uute ettepanekute osas äh, nõus, ma olen, ma saan aru, et ma olen nüüd äh, ajakavast juba üle läinud, aga ütlen seal nii palju, et ka see on asi, millele tuleb keskida, kesk, keskenduda, see mittesiduv üheprotsendiline aastapõhine tõus ei äh, ei pea sammu ilmselt praegu väga kiirete arengutega antud sektoris. ja lõpetuseks ütlen veel, et me peame väga täpselt vaatama ka biokütuste küsimust, selles osas me oleme varem pannud mööda, seda ei tohi enam lasta korduda ja sellega ma praegu lõpetan, sest et aeg, ajamäära juba ületasin. suur tänu ja nüüd äh, ECR Fari raportöör Hans-Olav Henkel järgmisena. nagu te teate, komisjon on teinud ettepaneku kakskümmend 20 seitse protsenti seada eesmärgiks taastuvenergiate osakaalu kohta energiasegus. kas see jääbki kahekümne seitsme protsendi peale või suurendatakse seda osakaalu eesmärgina, on arutelude tulemuseks veel ja liikmesriikide seisukohad on ka välja kujunemas. ettepanek minu meelest ei ole ette näinud sektoripõhiseid eesmärke, lisaks sellele on ette nähtud biokütuste uus kvoot, aga kõige suurem probleem on minu meelest äh, piirmäär. see ettepanek näeb ette, et konventsionaalsed biokütused peaksid transpordis äh, seitsmelt protsendilt kahekümne kahe, kahe koma kaheksa protsendile kukkuma äh, sellel on maakasutusele kaudsed tagajärjed, te olete isegi nendega kursis, me peame aru saama, et uued ettevõtted ja ärimudelid on esile kerkinud ja on panustanud oluliselt eh, keskkonna ja majanduslike sõbralike biokütuste tootmisele Euroopas. ja küsimus on nüüd selles, et kui suures mahus eh, mõjutaks, saaksid mõjutatud Euroopa ettevõtted sellisest piirmäärast ja on ka mõningaid teaduslikke kõhklusi öö, eh, otseselt negatiivsete tagajärgedega maakasutuse tagajärjel, kuivõrd biokütuste osakaalu hulk Euroopas on suurenenud. härra Blanco Lopez, meie raportöör, ütles, et tema on ette näinud selle, et kahekümne seitse piirmäära tahetakse, eesmärgi tahetakse tõsteta kolmekümnele protsendile, nii nagu Euroopa Parlament on ka varem oma otsustes öelnud. härra Blanco Lopez on üles näidanud äh, soodsat suhtumist ka piirmäära seadmisele traditsioonilistele biokütustele. mina ütleksin, et ma olen avatud igasugusteks ettepanekuteks, minu seisukohad ei ole välja kujunenud veel täpselt, aga ma ütlen, et ma ei kavatse loobuda lähimuspõhimõttest ja teha selles osas mingisuguseid järeleandmisi. liikmesriikidel on õigus otsustada ise oma energiasegu osas. härra Federle, palun järgmisena. suur tänu, härra esimees. kõigepealt, mis puudutab eesmärki ma olen nõus, et selles osas on, ütleme pehmelt, paranemisruumi, nii nagu ka härra raportöör ise ütles. ja nagu ma aru saan aru, nagu ma aru saan, Rahvapartei ECR vähemalt on valmis seda kaaluma. ma tahaksin, et ITRE komisjon äh, koostaks uue uuringu äh, baas äh, andmete kohta, mille komisjon on juba kokku pannud, aga nagu ma aru saan, teie andmed pärinevad aastast kaks tuhat kaksteist ja see tähendab äh, seda, et hinna kujunemine on vahepeal äh, muutunud ja neid muutusi ei ole arvesse võetud. nimelt äh, investeeringute hind taastuvates energiaallikates on oluliselt muutunud ja seega ilmselt peaks olema praegu liikumisruumi ja tõsta seda eesmärki ka ja ma tahaksin kolleegide toetust siis selles osas nüüd eh, küte- ja jaotussüsteemides taastuvate energiate osakaal. selles osas minu meelest on oluline, et me arvestaksime sellega, mida on teinud need liikmesriigid, kellel on juba väga suur osa taastuvatest eh, kelle, kelle, kellel küttesüsteemides ja jaotussüsteemides on väga suur osa kasutatud energiast juba taastuvenergia, on neid riike, kus kõik eh, taastuvast energiast, taastuvenergiaga äh, Ehm, eh, kaetakse ja seega nende jaoks need uued eesmärgid oleksid negatiivne sõnum. olen nõus eh, selle avanemisega ECR-i poolt, tuleb tagada see, et me keskenduksime üldisele kasvuhoonegaaside alandamisele ja mitte ei keskenduks ainult sellele, milliseid materjale selleks kasutatakse. nüüd ehm, biomassi eh, ehk siis metsapõhise biomassi äh, Äh, küsimuses äh, liikmesriikidel on pädevus nii metsandusküsimustes kui ka oma energiasegu koostamisel, aga tuleb äh, tunnistada seda, et metsad on Euroopas väga erinevad ja, ja see, kuidas suhtutakse metsa, on ka väga erinev. on neid liikmesriike kus, kus seitsekümmend viis, kaheksakümmend protsenti nende territooriumist on metsaga kaetud ja kes oma metsa äh, haldavad äh, väga jätkusuutlikult, on teisi, kus ei olegi peaaegu metsa enam järel ja kus ei ole ka mitte mingisugust jätkusuutlikut poliitikat ja neid erinevusi tuleb arvestada seega minu meelest on väga oluline taastuvate energiate investeeringute äh, tagamiseks äh, see konkreetne ettepanek, sest nende investeeringud taastuvates energias on viimastel aastatel langenud ja need tuleks tõsta ja viimane märkus, ma pöörduksin kõikide kolleegide poole ITRE komisjonis üleskutsena, meil on terve selle talvepaketi osas metsik vastutus. ma tahaksin, äh, et me nüüd tuleval pädevuste sõja, tulevases pädevuste sõjas komisjonide vahel oleksime tugevatel positsioonidel. ETS ja talvepakett, kui me näeme sellest ühtset paketti, siis meie peame tagama selle, et meie oleme juhtkomisjon ja tagama selle, et kõikide paketi osade puhul on meil see juhipositsioon, ma tean, et on tulemas jätkusuutlikkuse kriteeriumite osas kemplus ENMi komisjoniga, me peaksime enda eest võitlema ja vähemalt jagatud pädevuse välja võitlema, et me kogu selle talvepaketi eest saaksime võtta vastutuse. suur tänu, härra Federle ja nüüd järgmisena härra Turmes. suur tänu, härra esimees, suur tänu, kolleegid. ma saan aru, et konsensus on saavutatud, kakskümmend seitse protsenti on liiga madal eesmärk. miks? sellepärast, et hinnad on kukkunud. taastuvenergiad, äh, allikad olid äh, jah, kunagi kallid, aga vaadake, mis on toimunud päikeseenergias, mis on toimunud äh, avamere tuuleparkides ja komisjoni arvnäitajad, millest nad lähtuvad, on ka vananenud. ja väga oluline on see, et kas komisjon ise äh, korraldab uuringu ja ko kogub kokku uuemad äh, arvud või teeme me seda ise mina arvan, et kolmkümmend viis, kolmkümmend viis oleks hea lahendus, kolmkümmend kolm, kolmkümmend kolm, no võib-olla, aga igal juhul keskenduma nendele arvudele, millest me lähtume. mis on aga oluline? ma ei saa aru, miks komisjon ütleb et, et viiskümmend protsenti rohelisest eh, elektrienergiast on eh, ainus võimalus kahe tuhande viiekümnendaks aastaks ja ütleb selles, lähme üle elektri küttele ja lähme üle elektromobiilsusele, no mis mõtet on neid eh, elektriautosid toota, mis eh, sõidavad niikuinii vana eh, fossiili peal. vana diisel on sellisel juhul palju tõhusam kui see CO2-l toodetud energial sõitev auto mina arvan, et see ei ole õige lahendus, me peame üritama asju kuidagi kombe-, kombineerida, elektromiil-, mobiilsust seostama taastuvenergiatega ja samuti hoonete puhul tõhususele rõhuma ja kui need tõhusad hooned on tagatud, siis võib-olla on võimalik üle jah, minna elektriküttele nüüd taastuvenergiaallikad, kapitalikulud on see kõige olulisem, üks asi, mis tuleb lahendada. Poola on äh, päikesepaneelide osas kuulutanud välja hanke, kõik teavad seda, et Poolas on äh, maa odavam kui Taanis. üheksakümmend viis äh, eurot on nad aga Poolas hinnaks seadnud avalik, sellel hankel, Taanis aga viiskümmend viis, no kuidas see on äh, Äh, kuidas me sellest peaksime mõi-, äh, aru saama, miks see Taanis on viiskümmend viis ja, ja Poolas üheksakümmend viis, kus tegelikult on äh, maa palju odavam. mis on selle asja konks? konks on selles, et kapitalikulud on Poolas palju suuremad kui Taanis. tuuleenergia on ka Saksamaal odavam kui näiteks Rumeenias sellised probleemid tuleb lahendada, see kõrgete kapitalikulude probleem tuleb seljatada ja kõik investorid ütlevad teile ühel keelel, et mida väiksemad on riskid, seda odavam on ähm, ka äh, investeering. ja, ja tõesti, äh, komisjoni ettepaneku nõrk koht on taastuvate energiatele seatud eesmärgid, me peaksime tagasi minema siduvate riiklike eesmärkideni, see annab komisjonile ka teatud hoovad ja veel, me peaksime aitama liikmesriikidel süsteemipõhiseid hüvesid lõigata. me peame regionaalset koostööd toetama ja tõesti üks asi, mis on siit veel puudu, mida ma nõuan, nimelt, et äh, koostatakse uuringuid ka selle kohta, et mida läheb maksma see, kui me koostööd ei tee elektrienergia valdkonnas. miks äh, komisjon töö öö, äh, öö, Äh, ei tooda äh, selliseid uuringuid näiteks Läänemere piirkonna kohta äh, või Saksamaa, Prantsusmaa kohta ja nii edasi. suur tänu, härra Turmes, proua Lopes Bermejo. suur tänu, härra esimees. komisjoni ettepanek ei ole minu meelest piisavalt ambitsioonikas. mul tõesti on tekkinud nüüd küsimus, et kas komisjoni teenistused teevad üldse omavahel koostööd. vähemalt selles küsimuses tundub, et äh, üldiselt on äh, teenistuste vähe, vaheline planeerimine küll äh, väga nõrk olnud. üldiselt mulle tundub, et unustatakse ära väga paljud olulised aspektid me peaksime rõhuma sotsiaalselt õiglasele energianihkele, me peame võitlema energiatootmise demokratiseerimise eh, eest. ning oluline on kõik need aspektid omavahel seostada, seostada siseriiklikud programmid, erinevad eh, toetusmehhanismid selleks, et taastuvat, taastuvat energiate kasutamist edendada ja parlament on tegelikult ähm, mitmel korral võimaluse lasknud käest, nii nagu ka komisjon. me peame vaatama, mida taastuvenergiad lähevad maksma nii elektrienergia tootmises kui ka transpordisektoris ja loomulikult tuleb ähm, kaitsta kõikide osapoolte huve, olgu siis need väiketootjad või tarbijad ja igasugused liidud, assotsiatsioonid, ühingud selles osas äh, peaksid toetust saama, aga tööd tuleb teha üheskoos selleks, et eesmärgid saavutada järgmine kõneleja, suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin rõhutada seda, mida ütlesid teised kolleegid. me toetame seda, et lähtutakse siseriiklikest eesmärkidest. kui me räägime taastuvate energiate tootmisest. ja jällegi kord äh, me peame kood tege-, koostööd tegema, ei saa olla nii, et parem, kes ei tea, mida teeb vasak. ja selge see on, et äh, koostööd on vaja laiendada nüüd äh, energiatarbijate poolt vaadates muidugi on oluline see, et nemad saaksid sellest kõigest kõige rohkem kasu lõigata. ja veel nüüd need erinevad eesmärgid äh,, mis on seatud, jah, nad on suhteliselt madalale seatud, ei ole mingit põhjust, miks Läti ei võiks tõsta kõrgemale. ja teha seda niimoodi, et sellest lõikaksid kasu kõik. mõistagi äh, ära tuleks teha väga palju ka kohalikul tasandil ja seega peaksid väiketootjad olema kaasatud energiasegusse on teatud struktuure, näiteks nagu haiglad, koolid ja teised sellised äh, äh, üksused äh, võiksid oma tarv, oma tootmisega pea üheksateist protsenti oma energiavajadusest täita ja see läheks kõik selle energiasegu mitmekesistamise eesmärgi suunas, me ei tahe, tohi eirata seda, et kohalikul tasandil on võimalik läbi väiketootjate väga palju ära teha. on neid riike, kes on liikunud edasi palju kiiremini, näit-, palju kiiremini kui näiteks Itaalia konkreetselt selles valdkonnas ja ma tõesti arvan, et äh, me peame äh, nüüd loosungitest äh, minema edasi, äh, jõudma juba konkreetsete programmide ja kavadeni, selleks, et äh, kodanikud saaksid ka mingit kasu sellest ja et nad oleksid loomulikult ka kogu meie tegevuse keskmes. ärgem unustagem ka investeeringute tähtsust kohalikul tasandil, on erinevaid poliitilisi, geopoliitilisi eeliseid ka sellisel planeerimisel. suur tänu, härra Tamburano nüüd on veel seitse kõne sõnasoovijat. kõigepealt härra Kaarins. Interesting discussion again I.... suur aitäh, jälle väga huvitav mõttevahetus, aga ma tahaksin just selle praktilisest küljest rääkida. teema on tähtis, kahtlemata tähtis, sest äh, rohkem taastuvenergiat on äh, kasulik Euroopale kliimale, vähendades meie energiasõltuvust Äh, välismaisest energiast ja nii edasi, aga äh, turu reguleerimisest räägime, et mida rohkem äh, taastuvenergiat, seda rohkem on vaja vahelduvenergiat reguleerida ja seetõttu on meil vaja kuidagi tagavara variante ja ikkagi on vaja fossiilkütuseid. fossiilkütuseid praegu subsideeritakse, aga me ei saa teha niimoodi, et ühte energialiiki subsideerime, teist ei, ei äh, subsideeri. Äh, me ei saa ka äh, teha nii, et, et energiaettevõte teatab meile, et viiekümne minuti pärast tuleb elekter. nii kuidas me saame sõltumatuks muutuda tootjatest, nii et meil oleks ka ülekandevõimsused ja fossiilkütustel põhinevat energiat on võimalik täienduseks kanda üle ka taastuvenergia võrkudesse. suur aitäh, järgmiseks härra Martin. suur tänu. Äh, ma tahaksin ühte punkti rõhutada, mis tõesti on probleemne. no selliseid probleemseid küsimusi on veel, aga ikkagi äh, väga jäigalt on komisjon rääkinud äh, hangetes keskkonnaneutraalsusest. nüüd ühest küljest tuleb ju koha peal aktsepteerida projekti ja tõhusalt korraldada tegevust, aga arvestada ka tööstuse vajadusega. kujutage ühte rannikuala Euroopasse ette, täna soovitakse seal näiteks offshore tuuleparki ehitada seal, aga homme ei saa enam öelda, et eh, et et eh, ma saan taastuvenergia hankes osaleda. ei, sellepärast, et eh, biomass, päikesepaneelid, kõik pakuvad taastuvenergia tööpõllul konkurentsi ja, eh, ja tuulepargi rajad ei ole sugugi üksi kas tõesti peame Hiina päikesepaneelide tootmist toetama võrreldes nende tuuleparkidega Euroopas, hea küll, need päikesepaneelid on odavamad, aga ikkagi äh, peame, me peame ka arvestama, mida aktsepteerib äh, kodanikkond, hea küll, et teeme tuuleparke, aga kõike ei saa komisjonis reguleerida. suur aitäh, härra Kohlitšek. suur tänu, ma arvan, et eelkõneleja rääkis sellest, Äh, et teatud juhtudel tõesti oleks parem investeerida äh, tuuleenergiasse, teistel juhtudel läheb päikesepaneelidesse. Äh, meil on isegi energiat, mida on võimalik salvestada ja mis võiks meile tagavaraks olla. näiteks biomass, kui ma kasutan biomassi gaasi tootmiseks, siis ma ei tooda ju elektrit sellest otse. ja veel Äh, meil on olemas teatud äh, ringvoolupumbad olemas, mida saab kasutada ja igasuguseid tehnoloogilisi lahendusi tagavara variantideks. Äh, näiteks geotermaalenergia on väga kasulik ja peame mõtlema, mil määral on võimalik toetuspoliitikat kujundada nii, et praegused lüngad täita. näiteks transport me räägime siin ikka vesinikust. Euroopa Komisjon aga ei tunne üldse selle vastu huvi. ta ei tunne huvi selle vastu, kuidas ähm, energia tootmises äh, saab tõhusust tõsta ka äh, vesinikupatareide kasutusele võtmisega, seega äh, ka sellel teemal on oma koht raportis. suur aitäh, härra Sorinio, palun. suur tänu. tahtsin äh, raportöörile tunnustust avaldada, ma nõustun täiesti tema visiooniga taastuvenergia on energiatõhususe võti aitab tagada tarnekindluse sõltumatuse tarnetest, aitab äh, kliimamuutuste vastu võidelda. paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on võimalik taastuvenergia kasutuselevõtuga töökohti luua ja me peaksime olema konkreetsemad oma eesmärkide seadmises. kasutage majanduslikke, aga ka keskkonnapõhjendusi. reguleerivad aktid peaksid äh, arukale energiaülekandele keskenduma, taastuvenergia turu toomine on muidugi oluline, aga see taastuvenergia peab olema integreeritud turule koos teiste energiaallikatega ja me peame tea-, teadusuuringuid ja arendustegevust toetama ning samuti äh, selles valdkonnas, mis puudutab energ-, energiaülekandeid, energiajaotust ning säilitamist. elektritransport, keskkonnasõbralik transport on väga oluline, loomulikult meil terviklikku lahendust veel ei ole, seega peame jätkuvalt tegelema sellega, millised on erinevad võimalused, kuidas erinevaid, erinevatest allikatest toodetud energiat jaotada võrkude kaudu. suur tänu, proua Werner! suur tänu, härra esimees, mina olen variraportöör elektrienergia küsimuses parlamendis ega taastuvat energiat tali küsimus on minule ka väga huvipakkuv, sellepärast et ehm, taastuvenergiat väga palju saaksid panustada ka ehm, elektrienergia kasutamisvõimaluste muutmises, et minna tsentraalsest tootmiselt üle detsentraalsele Äh, süsteemile ja väga palju on komisjoni ettepanekus häid meetmeid, aga mõnes punktis ka paranemisruumi. ma arvan, et me peaksime taastuvate energiate äh, osakaalu osas aastaks kaks tuhat kolmkümmend seadma ambitsioonikama eesmärgi. järgmistel nädalatel ja kuudel räägime me ilmselt väga palju, aga oma fraktsiooni ja enda nimel ma saaksin öelda, et see eesmärk vähemalt kakskümmend seitse protsenti ilma siseriiklikult Eh, siduvate eesmärkidega ei ole meile vastuvõetav, see ei ole meie jaoks piisavalt ambitsioonikas aga on üks punkt, mida ma tahaksin eriti rõhutada, nimelt komisjoni ettepanekus on lubatud toetussüsteemid ja see on kõik äh, väga teretulnud, äh, aga need peavad olema vastavuses riigiabi äh, sätetega ja see on ka täiesti õige, aga on üks asi, mis minu meelest on problemaatiline, nimelt see süsteem on väga keeruline ja läbipaistmatu ja see tegelikult on seotud sellega, et ministeeriumid peavad konkurentsipõhiselt äh, pidama läbirääkimisi komisjoni mm, peadirektoraatidega, see ei ole läbipaistev süsteem ettevõtluse jaoks ja samuti ja need toetavad süsteemid, kas nende puhul ei oleks tõhusam, kui me direktooriumisse kirjutaksime sisse kriteeriumite kataloogi samuti ja et meil oleks lõpuks ometi korralik sead-, seaduslik menetluskord ka pea, pak-, paika pandud, proua Sander. suur aitäh, ma tahaksin omalt poolt samuti kahest probleemist rääkida, kõigepealt biokütus. esimese põlvkonna biokütused, mis peaksid oma osakaalult juba seitsme protsendini jõudma aastaks kaks tuhat kolmkümmend, aga me oleme alahinnanud järgmiste põlvkondade biokütuse võimalusi seitsekümmend protsenti taimsetest valgudest äh, äh, on oluline meie jaoks ja bioetanooli tootmine äh, on väga tähtis, kui me toodame valgurikast sööta, see on nagu kaastoodang ja teiseks tahaksin rõhutada seda, et hank hanke, äh, hankeprotseduurid on ebaselged, kohalikud omavalitsused peavad ühte kui teist, ühte tehnoloogiat äh, eelistama, näiteks kohalikel geograafilistel tingimustel põhinevalt eelistama ühte äh, tehnoloogiat teisele, mõnele näiteks sobib geotermaalenergia, mis on olemas näiteks Elsassis, aga seda ei suudeta iial nii konkurentsivõimeliseks muuta kui teised äh, taastuvenergia tehnoloogiad. ma tahtsin need kaks eripära siiski esile tuua, tänan. proua Griffin. suur aitäh. me peame looma Euroopa Liidu õigusraamistiku selleks, et Euroopa Liit muutuks äh, esimeseks äh, taastuvenergia tootjaks maailmas ja Äh, ma usun, et selles mõttes on komisjoni ettepanekut võimalik arendada, see ei ole sugugi piisavalt ambitsioonikas, nii nagu ka mitu kolleegi on öelnud. meil peavad olema äh, palju kõrgemad eesmärgid liidu tasandil nelikümmend protsenti ja liikmesriikide tasandil peavad olema kohustuslikud sihtmärgid selleks, et üldeesmärgideni jõuda nagu siin öelda, äh, öeldi, ähm, olukord Euroopa Liidus on liikmesriigid igati erinev ja me peame erisusi arvestama, eriti eh, siis, kui me töötame välja eh, finantsvahendeid nendele riikidele, kellel neid on vaja, et energiasektorit muuta. ja veel eh, finantstoetuse stabiilsus energiaprojektide puhul, lisaõigused tarbijale ning energiakooperatiivide loomine. Neid mõtteid mina toetan, sest lõppude lõpuks on just äh, kodanikud, kes sellise energeetilise muudatuse läbi viivad ühiskonnas ja me peame seda paketti vaatlema tõesti tervikuna. tänan. suur tänu, proua Griffin. härra Kolumbašev. Благодаря ви, господин председател. Suur tänu. Mina ei usu sellisesse süsteemi, kus kõik kõik äh, lüüakse ühe vitsaga ja kõik peavad ühesugustele äh, reeglitele vastama. isegi kui meil on äh, üld, head üldeesmärgid, tuleb arvestada, et kõik liikmesriigid nendeni ühel, ühel viisil ei jõua. ja ma usun, et isegi volinik Šeftšovitšil ei ole vastust. kaks tuhat neliteist võttis Euroopa Ülemkogu vastu otsuse äh, ja nüüd äh, kuidas leida siis äh, e-, eelarvevahendid äh, muudatusteks, kui me ei ühtlusta liikmesriigi panuseid. teiseks, on ära kaotatud teatud võimalused liikmesriikide eelistusteks, kui töötati välja programm aastaks kaks tuhat kakskümmend et soodushindade kaotamine toob kaasa selle, et mm, me ei ehitagi ühtegi elektrijaama, null megavatti kõik. seega soodushindade kasutamine selle kahekümne viie protsendilise eesmärgini meid ei aita, tänan. Second... suur aitäh ja härra Turmes võtab teist korda sõna uh, ma teen lühidalt, ma arvan, et äh, härra Karinši märkus oli päris oluline. milline on siis see tulevik? Äh, milline on see äh, turukeskkond, elektriturukeskkond? suurim nõrkus täna on see, et CO2 hinnad on liiga madalad. kes on näiteks pumpsalvestusse Eh, investeerinud. kaks tuhat kolm, neli ja viis oli see tohutult populaarne, eh, aga nüüd eh, meil on täielik üli, ülevõimsus tekkinud CO2 hinna tõttu, et see on nii madal ja meil on vaja süsteemis paindlikkust. mulle on öeldud, et seda ei olegi võimalik saavutada, kui CO2 hind on nii madal CO kahe hind äh, suureneb siis, kui äh, võimalused laienevad turule, kapitalism töötab nii eh, ja siis on, äh, siis hakkavad, hakatakse investeerima päikesepaneeli, paneelidesse, investeerimisse, gaasiturbiinidesse, igale poole, kui nad näevad, et ähm, et neil on mingeid võimalusi, kui te TG competition või ka konkurentsi peadirektoraadi aruandeid loete, siis näete, et äh, meil on võimalus teatud tehnoloogiaid äh, finantseerida turul, aga kui CO2 hind on nii madal, siis see lihtsalt ei toimi. tänan. For... suur aitäh, kas on veel sõnavõtusoove, ilmselt ei ole ja nüüd annaksin sõna komisjonile äh, proua Abraham Markers, kolm minutit. Thank you very much, chair. suur aitäh esimees, ma tahaksin öelda, et komisjonil on suur rõõm näha, kui suurt huvi taastuvenergia direktiivi vastu tuntakse ja kuivõrd suurt toetust väga paljudele selle aspektidele eh, siin komisjonis avaldatakse. liikmesriigid peavad kasutusele võtma oma taastuvenergiate varud ja jõudma püstitatud eesmärkideni hiljemalt kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks. väga hea meel on näha, et äh, auväärt parlamendi liikmed soovivad panna Energialiidu keskmesse tarbijad ja on teinud sellest oma südameasja, et Euroopa Liit oleks suurim taastuvenergiate kasutaja maailmas ning jõuaks vähemasti kolmekümne protsendini. Äh, tõhusa mudelite loomise abil suudame me kahtlemata jõuda selle eesmärgini kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks ja samuti täita Euroopa Liidu äh, dekarboniseerimise eesmärgid. nagu te teate, on komisjon selle ettepanekuga välja tulnud ning nõukogu kinnitas selle juba kahe tuhande neljateistkümnenda aasta oktoobris. nagu ütlesin, mitmed parlamendisaadikud, näiteks härra Kelly, äh, härra Turmes ja mitmed teised et seda ettepanekut on ka kritiseeritud, sest et mõningate taastuvenergiate kasutamise tehnoloogiate puhul väidetavalt on kasutatud ebareaalseid arvulisi näitajaid, kuid komisjon kasutas ikkagi niisugust mudelit, mis võimaldab kõikehõlmavat andmeanalüüsi, me kasutasime analüüsimiseks äh, kõige värskemaid andmeid ja me oleme igati valmis teile seda teemat tulevikuarutlustes täpsemalt kirjeldama. Äh, komisjon on suhteliselt ambitsioonikas, me läheme oluliselt kaugemale kui lihtsalt eesmärkide seadmine. me oleme, me oleme siin kavandanud võtta vastu terve rea meetmeid, mida me hakkame tõesti kasutama ning mis peaksid tooma kaasa taastuvenergiatasse investeerimise parandamise, mitmed haldusmeetmete muutmise, turu e-, ettepanekute muutmise, energiatõhususe äh, paranemise ja nii edasi. olu, et et ka vastata mõningatele teie kommentaaridele nüüd. eelkõige see ettepanek peaks tooma välja koordineerituma lähenemise liikmesriikide äh, toetusskeemidele, äh, see peaks olema rohkem turupõhine, turumoonutusi peaks olema võimalikult vähe ning taastuvenergiaid kasutatakse kogu Euroopa Liidus nii öö, äh, soodsalt kui võimalik mm jätkuvalt toetame uusi tehnoloogiaid, ühesõnaga innovatsiooni edendamine. lisaks sellele näeme ette terve rea olulisi ja vajalikke muudatusi ning, ning toetame äh, määruste ja seadusandliku raamistik, raamistiku läbipaistvust, mis peaks tooma kaasa ka kulude vähenduse, nagu rõhutas saadik Turmes kütmine ja jahutamine on viiskümmend protsenti kogu energia tarbimise taga ning äh, selle algatusega sooviksime me kulutõhusalt jõuda vähemalt kolmekümne seitsme protsendilise mm, eesmärgini. me pöördume liikmesriikide poole ettepanekuga, et nad võtaksid vähemalt üks koma viis protsenti rohkem äh, taastuvenergiaid kasutusele. lisaks sellele toetatakse ka transpordisektori dekarboniseerimist ning innustatakse ka transpordisektoris järjest enam kasutama taastuvenergiat, kaasa arvatud äh, taastuvelektrienergiat ning äh, arenenud biokütuseid. nüüd vastuseks äh, saadik Tamburanole. energia ühenduste loomine just selleks, et kasutada ilma liiga suure koormuseta uusi taastuvenergiaid ning tagada ka see, et tarbijad panustaksid elektrisüsteemile enda poolt tekitatud kulud on väga olulise tähtsusega. nüüd edasi, me kavatseme vähendada bürokraatia bürokraatia hulka, võttes kasutusele nii-öelda äh, ühe akna süsteemi ning teatavates ning lõpetuseks tahaksin ma öelda, et energia tarbimiseks kasutatud biomass on oluliselt tõhusam võrreldes äh, fossiilkütustega, see ei too samuti kaasa äh, metsade mahavõtmist ning ning muid sarnaseid asju ning biomass muudetakse energiaks äärmiselt kulutõhusal viisil. siinkohal ma tahtsin veel nimetada seda, kui oluline on metsade säilitamise, säilitamine ning metsade säilitamine on igati kooskõlas kõikide meie muude ettepanekutega. lugupeetud parlamendisaadikud, siin on meie ettepanekud on kõik kooskõlas puhta energia paketi eesmärkidega ning seetõttu eesmärk, mida ma arvan, me kõik jagame, on tagada sidus ja kõikehõlmav seadusandlik pakett aastaks kaks tuhat kakskümmend, mis äh, sillutaks teed sujuvale üleminekule teistele energialiikide kasutusele Euroopa Liidus. me oleme huvitatud parlamendi seisukohast selle direktiivi osas, me oleme seadnud Euroopa Liidu eesmärgid äh, taastuvenergia sektoris, mis peaksid tooma ka uusi töökohti juurde, seda rõhutasid ka mitmed teie hulgast. ning samuti vähendame me energia tootmisele tehtavaid kulutusi, suur aitäh! suur aitäh ja nüüd lõpetuseks annan taas sõna härra Blanco Lopesele. suur tänu kõikidele, kes sõna võtsid ja suur tänu teile soovituste eest. mul on samuti paar märkust kõige selle kohta, mis selle arutelu vältel on päevavalgele tulnud. kui me arutasime ja kinnitasime proua Põemes Lopeto raporti, siis me juba arutasime mõningaid neid teemasid. kui me vaatame seda kahekümne seitsme protsendist eesmärki, mille on välja pakkunud Äh, komisjon, siis ei ole see kooskõlas kahe tuhande viiekümnendaks aastaks seatud eesmärkidega ega võta ka arvesse kogu seda teavet, mis meil on olemas taastuvenergia kasutusele võtmise kohta. varasema raporti puhul juba ütlesime ja ütleme taas, kakskümmend seitse protsenti ei ole hea signaal, see ei ole piisavalt auahne ja lisaks sellele näitab see ka et me ei usu seda, et tehnoloogia on üldse piisavalt arenenud ja et on juba piisavalt küps tootmaks madalama maksumusega energiat ning seetõttu ma ütlen, et eesmärgid peaksid olema oluliselt ambitsioonikamad kui need, mis praegusel hetkel Euroopa Komisjoni ettepanekus seisavad. rõhutan veel ükskord, kakskümmend seitse protsenti ei ole küllalt ambitsioonikas. me soovime anda selge signaali selle kohta, et me üritame saada kõik vajalikud investeeringud, me oleme rääkinud piisavalt vajadusest tagada õiguskindlus ja võtta arvesse kõike seda, mis on, on tagurpidi minevate meetmetega juhtunud nii mõneski liikmesriigis. kui me soovime olla investeeringutele atraktiivsed, kui me seda tõeliselt soovime, kui me tahame, et et need investeeringud, mis taastuvenergiasse tehakse, oleksid ka jätkusuutlikud, siis on meil tarvis liikmesriikide tasandil siduvaid eesmärke, vastasel korral me lihtsalt ei leia investoreid, kes võtaksid selle riski, sest et kui mitte midagi kohustavat ei ole, siis nad ei usu sellesse. me peaksime olukord on veidike vastuoluline, ühest küljest meil ei ole siduvaid, kui meil ei ole siduri, siduvaid siseriiklikke kohustusi, siis me tegelikult mingit edu ei saavuta. nüüd teise põlvkonna biokütused. direktiivis üritatakse luua tasakaalu, aga ma ei tea, kas sellest aitab, me peame selle peale veel mõtlema, seda ma olen ka varem öelnud. transpordisektor see on sektor, mis saastab kõige enam ja seetõttu me peame tõesti transpordisektoris pingutusi tegema, kümneprotsendine eesmärk äh, praeguseks ajavahemikuks, seda me ei ole ka saavutanud, meil on transpordisektoris oluliselt rohkem tarvis pingutada, nagu öeldud, see on sektor, mis saastab kõige rohkem, meil on tarvis korralikku raamistikku Mm, mis on oluline, kui me hakkame rääkima kodanike kaasatusest ja süsiniku osakaalu vähendamisest. nii et me räägime siin asjadest, mis on väga olulise tähtsusega. oluline on saavutada tasakaal, aga ikkagi peame me omama niisuguseid meetmeid, mis võimaldavad meil seada ambitsioonikad eesmärgid ja edastada selge sõnumi. me ei soovi tagasi minna ja näiteks kui need eesmärgid, mis siin püstitatakse, ei ole siduvad, siis see tegelikult on üks samm tagasi. olles nüüd seda kõike öelnud, tänan ma teid kõiki kommentaaridest ja loodan, et me selles valdkonnas edasi suurepärast koostööd teeme. suur aitäh kolleegidele teie äh, sõnavõttude eest ja teie distsiplineeritud sõnavõttude eest, ma tahan teile öelda, et kahekümne üheksas mai kell kümme kolmkümmend on äh, raporti tutvustamine ning ma tahan ka tuletada teile meelde, et täna õhtune koosolek toimub ruumis BSH viis B null null üks ja me alustame mitte kell kolm, vaid kell kolmveerand neli, viisteist nelikümmend viis ja koosolekut juhib proua Zoyer, meie esimene asepresident.